Dear colleagues and uh... head kolleegid, head sõbrad. alustame tänast ühist kuulamist, Arengukomisjoni ja Põllumajanduskomisjoni ühist kuulamist. arengukomisjoni nimel tahaksin teid tervitada sellel ühisel kuulamisel, kus osalevad siis kahe komisjoni kolleegid. nagu arvatavasti teate, ühine põllumajandus poliitika, ühise põllumajanduspoliitika ees on oluline reform pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja töö selle nimel on juba alanud. avalikud konsultatsioonid, mida viib läbi komisjon ühise põllumajanduspoliitika teemal, on viinud järelduseni, et viimased ühise põllumajanduspoliitika reformid pöörasid tähelepanu poliitikavaldkondade arengu sidususele BCD-le ainult teatud määral. ainult teatud määral. reformialased ettepanekud võtavad arvesse hiljutised muutused Euroopa ja ülemaailmses kontekstis, sealhulgas sellised nähtused nagu muutlikud põllumajandustoodete hinnad, kaubandusläbirääkimiste dünaamika ja Euroopa Liidu uued rahvusvahelised kohustused, eriti need, mis puudutavad kliimamuutusi ja jätkusuutliku arengu eesmärke. ja seepärast agrikomisjon ja TV-komisjon otsustasid korraldada tänase ühise avaliku kuulamise mille teemaks on ÜPP mõju arenguriikidele. lisaks meie telekomisjon on tellinud uurimuse, mis on meie arutluste aluseks. selles uuringus tehakse konkreetsed poliitikaalased soovitused ning soovitused selleks, kuidas ellu rakendada Euroopa Liidu kohustusi poliitikavaldkondade arengu sidususe osas jätkusuutliku arengu eesmärkide osas ja Pariisi kokkuleppe osas, seda kõike siis eelseisva ÜPP reformi kontekstis. tänane kuulamine on igati õigeaegne, andmaks panust selles, et me leiame õiged lahendused, selleks, et ÜPP võiks olla nii-öelda arengukindel ja ma ootan huviga ekspertide ettepanekuid täna siin. enne aga, kui läheme kuulamise põhiosa juurde tahaksin äh, tervitada siin Gabriela Zoanat, kes äh, on Põllumajanduse ja Maaelu Arengukomisjoni are-, aseesimees. tema juhatab koos minuga tänast kuulamist ja annangi talle sõna. suur tänu, härra Kulugu, Põllumajanduse ja Maaelu Arengu komisjoni nimel, keda mul on au siin esindada, tahaksin teid samuti tervitada, kõiki kõnelejaid, kes olid nii lahked, et võtsid vastu pakkumise osaleda sellel ühiskuulamisel, kaasa arvatud nende seas Euroopa Komisjoni esindajad. meie ühine kuulamine loodetavasti võimaldab meil saada täiendavaid teadmisi väga olulise küsimuse kohta, milleks on järgmine, kas ÜPP-l on mõju arenguriikidele ja milline see mõju on ning samuti, kuidas see mõju on aja jooksul muutunud. samuti oleks väga huvitav kuulda soovitusi tulevase ÜPP kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kuidas see peaks olema kavandatud selleks, et sellel võiks olla positiivne mõju arenguriikidele. praegusel ajahetkel see, mida me täna siin ütleme, sellel võiks olla oluline mõju ÜPP reformile, kuivõrd protsess on käima läinud Euroopa Komisjonis ja samuti meie komisjonis, kus me valmistame ette algatusraportit äh, teemal toidu toot-, ainete tootmise tulevane, tulevane mõju põllumajandusele meie kuulamine jaguneb nelja ossa, kõigepealt tutvustame teemat, see on esimene paneel, siin on meil juhtumiuuringud, räägime piimatootmisest Lääne-Aafrikas ja räägime ÜPP mõjust keskkonnale, maakasutusele ja lihatarbimisele. paneel kaks tegeleb ÜPP arenguga artikli kakssada kaheksa kontekstis Euroopa Liidu toimimise lepingus ning äh, räägime samuti PCD rollist tulevases ÜPP-st. ja esimese paneeli juhatajaks on härra Stelios Kuloglu, kes on Arengukomisjoni aseesimees ja mina ise juhatan teist paneeli. Äh, igas paneelis on kaks äh, esitlust, kümme minutit maksimaalselt, kestavad esitlused ja sellele järgnevad küsimused ja vastused. ma tahaksin rõhutada, et meil on täna väga ambitsioonikas programm tänasel ühiskuulamisel ja seetõttu on väga oluline, et kõik peaksid kinni oma kõneajast. põllumajandusprofessor Madridist, Madridi Tehnilisest Ülikoolist härra proua Maria Blanco nüüd esitab meile oma uuringut ähm, ÜPP mõju kohta arenguriikidele. proua Maria Blanco, teil on sõna. suur tänu. tere päevast kõigile. mul on väga hea meel täna siin tutvustada meie uuringu peamisi tulemusi ehk siis, et milline on ÜPP mõju arenguriikidele aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. esiteks äh, räägiksin kontekstist ÜPP välismõõtmest ja seejärel räägiksin äh, meie uurimise põhiteemast ehk siis milline on praeguse ÜPP mõju arenguriikidele ja kolmandaks räägiksin ÜPP reformidest, teeksin mõningad äh, soovitused äh, tulevikku vaadates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 So uh... nii et uh, vaadates asjale rahvusvahelisest perspektiivist, siis uh, Euroopa Liit on väga oluline osaline rahvusvahelistel toiduainete turgudel ja toiduohutuse vallas ning täna uh, on Euroopa Liit väga suur toiduainete importija AKV riikidest aastal kaks tuhat kuusteist kaubandus AKV riikidega moodustas üksteist protsenti kogu toiduainete impordist, nagu näete ka sellel graafikul. Over time. kaubandusbilanss on aja jooksul liikunud äh, ülespoole, nagu paremal küljel näete slaidil. impordi ja ekspordi tasakaal on siin samuti toodud, näete, et AKV riikidest import on suurenenud aja jooksul ning äh, nüüd äh, vaatame uuring, uurimuse põhiosa ÜPP mõju, praeguse ÜPP mõju ning millised on poliitika eesmärgid äh, aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja selle mõju arenguriikidele, toiduga kindlustatust uurisime, keskkonnamõju, sotsiaalset demo- ning demograafilist mõju sellele küsimusele vastamiseks vaatasime üle eelnevad uuringud, analüüsisime ÜPP mõjusid ning tuli välja, et väga palju uuringuid, uurimusi ei olegi, mis keskenduksid ÜPP mõjule arenguriikides. on mitmeid äh, uurimusi tõepoolest, aga sellele konkreetsele küsimusele ei ole nii palju keskendatud. näiteks, mis puudutab suurem, suurenenud to-, kasvanud toiduhindu või mõju toiduga kindlustatusele, sellistes uuringutes ei eristata ÜPP mõjusid teistest mõjuritest, mis olukorda võivad mõjutada väga keeruline seega oli eristada ÜPP mõjusid teistest teguritest ning üks tähelepanek on veel see, et mõned äh, konkreetsed äh, uurimused on juba koostatud, mis ÜPP mõjusid uurivad ning nendes on üks oluline äh, element see, et eks, eks ante hinnangud ÜPP-le kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend hõlmasid juba mõjuhinnangut kolmandatele riikidele. võib-olla ei olnud see nii järjepidevalt läbi viidud ja nii põhjalik, kui see, mida viiakse läbi mõjude kohta Euroopa Liidu riikidele, aga igal juhul see teema oli juba käsitlust leidnud ja see oli samuti heaks märgiks kui me püüame kokku võtta peamised järeldused, siis tuleb esmalt vaadata mõju toiduga kindlustatusele. võrreldes eelmise ÜPP perioodiga, praegune ÜPP ei ole olukorda põhjalikult muutunud. mõju rahvusvahelisele kaubandusele, rahvusvahelistele turgudele on üsna väike see on selge, Euroopa Liidu põllumajandustoidutoodete äh, hinnad on vastavuses maailma hindadega ning ÜPP-ga seotud muudatused äh, tootmisele, hindadele, kaubandusele jäävad samuti väikseks. sellegipoolest on endiselt probleeme, probleemid on seotud peamiselt vabatahtliku äh, Äh, tootmisega seotud toetusega. Te teate, et liikmesriigid võivad tootmiskohustusega seotud toetusi vabatahtlikult kohaldada konkreetsele sektorile või põllumajandustootele, mis on eriti olulised, mis on raskustes ning selline tootmiskohustusega seotud toetus on, selle eesmärgiks on äh, tootmise taseme säilitamine ning kui te vaatate arve, siis te näetate, et äh, tootmiskohustusega seotud toetus on ligikaudu kümme protsenti äh, otsetoetuste eelarvest praegu ning see tuleneb liikmesriikide otsustest, mis langetati aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist neid kohandati, aga arvud on tegelikult üsna sarnased. seega need arvud kehtivad ka täna. ning paremal pool näete esmalt seda, et enamik liikmesriike peale Saksamaa on otsustanud vabatahtliku tootmise kohustusega seotud toetust kasutada ning enamik seda tüüpi toetusest on seotud ähm, loomakasvatusega ning teine sektor on äh, näete, et enam kui nelikümmend protsenti läheb äh, veisekasvatusele ning äh, alla veerandi mujale ning kui me va-, see on oluline, kui me vaatame selle mõju äh, arenguriikidele, miks? kuna tegemist on ühe vähe, ühe vähese uuringuga, kus vaadatakse konkreetselt ÜPP mõjusid, ei keskenduta mitte ainult äh, arengumaadele, aga vähemalt annab see võimaluse äh, võrrelda olukorda eelmise ÜPP kontekstis praeguse ÜPP perioodiga. ning kui me vaatame uurimuse tulemusi, siis näeme, esimeses tulbas on siin äh, viitearv ehk siis eelmine ÜPP, teises äh, veerus on, teises tulbas on äh, ÜPP kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, kolmandas on sama ÜPP periood, aga ilma vabatahtliku tootmiskohustusega saadud toetuseta ning viimases tulbas on sama ÜPP periood, aga ilma rohestamistoetusteta. miks? kui me vaatame kogu maju, siis me näeme, et vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus stimuleerib tootmist, see tähendab, et ainult rohestamistoetus ilma WCS-ita mõjutaks mõnes sektoris tootmist, aga WCS tootmiskohustusega seotud toetus äh, stimuleerib tootmist ja see toimub eriti just valgurikaste taimedega, kuna mitmed liikmesriigid on otsustanud, et äh, tegemist ei ole arenguriikides tähtsa teemaga, aga me näeme samas, samasuguseid arenguid ka seo-, seoses äh, karjakasvatusega. me näeme, et ilma tootmiskohustusega seotud toetusteta juhtuks nii, et loomakasvatuse tootlikkus suureneks ning mõju oleks positiivne ka Euroopa Liidu siseselt, kui me vaatame põllumajandustootmisüksuste sissetulekut, seega tuleb hoolikalt kaaluda, kuidas siin edasi minna. millised on sellise toetuse tegelik, tegelikud mõjud? see on üks äh, põhiprobleeme, mis tuleks lahendada, kui me vaatame, kuidas mõjutavad toetused riiklikke hindu, kaubandust ning kui me vaatame keskkonnamõjusid, siis me näeme, et on astutud veelgi, on võetud veelgi rohkem meetmeid, on võetud kasutusele rohestamistoetused ning muud keskkonnameetmed vastavalt teisele sambale ÜPP-s ning see võib anda tõuke ka põllumajanduse arengule mitte Euroopa Liidu riikides, kuid võib negatiivselt kestlikku arengut mõjutada ning siin tuleks vaadata kriitiliselt üle just loomakasvatus Euroopa Liidus suurenev loomakasvatus Euroopa Liidus näitab, et import selle tagajärjel kasvab, kasvab ka nõudlus sööda järele ning seetõttu suureneb söödatootmine mõnes arenguriigis aga samas me näeme, et selline suurem tootlikkus mõjutab negatiivselt keskkonda või avaldada täiendavat survet veeressurssidele ja nii edasi. ning eh, samuti on siin küsimusi seoses arengusidususega, kui me vaatame eh, keskkonnaalaseid ja kliimaeesmärke ja siin me ei vaata mitte ainult väliseid mõjusid, vaid ka seda, milline on ÜPP mõju Euroopa Liidu siseselt, kui me toetame mõnda konkreetset sektorit, siis toetus, mis sellele sektorile antakse, tähendab, et see võib kaasa tuua negatiivseid keskkonnamõjusid ning seega tuleb kasutusele võtta teisi meetmeid, keskkonnameetmeid, mis ei ole sidusad nende toetusmeetmetega, mida on tootmise stimuleerimiseks kasutatud. see on põhiprobleem seoses keskkonnamõjuga. edasi sotsiaalsed ja demograafilised mõjud. väga vähe uurimusi on, mis seda on käsitlenud on käsitletud väga vähesel määral ÜPP mõjusid konkreetsemalt. on aga selliseid uuringuid, kus on tuvastatud, et kaubandust mitte moonutavad toetused äh, parandavad globaalset väärtuste ahelat, suurendavad kaubandusvõimalusi ning suurem äh, import Euroopa Liitu võib anda tulemuseks samuti negatiivse mõju maapiirkondades elavate inimeste sissetulekule, keskkonna, keskkonnale samuti ning Euroopa Liit on astunud siin tegelikult juba suuri samme seoses äh, üldiste toetuste süsteemi GSP plussi ka see võib olla väga tõhus vahend selleks, et kestlikku arengut edendada ja vältida negatiivseid mõjusid haavatavamale ühiskonnarühmadele. aga ei ole hinnatud põhjalikult seda uut süsteemi, kuidas see toimib ja sellest räägime ka hiljem. nii palju siis sotsiaalsetest ja demograafilistest mõjudest. lõpetuseks mõned soovitused äh, ÜPP tulevaste reformide kohta. esiteks, me näeme, et on äh, poliitikavaldkondade arengusidususes tehtud edusamme, aga on veel mitmeid küsimusi, mis vajavad lahendamist ning äh, põhiprobleemid meie uuringu kohaselt on järgmised. me peame tulevased ÜPP reformid viima vastavusse Euroopa Liidu kohustustega, mis on võetud seoses kestliku arengu eesmärkidega ja ka Pariisi kliimakokkuleppega. see tähendab omakorda, et me peame võtma sektoriülese lähenemise, me ei saa mõelda ainult ühe poliitika tagajärgedel, võtmata arvesse teistes sektorites kohaldatavat poliitikat, kuna sektoritevahelised seosed on keerukad ja neid tuleb kõiki arvesse võtta. ning kui me tõesti tahame siin edasi minna, siis peab olema võimalik ka mõõta sellist poliitikate sektori ülest mõju, see on väga oluline meil on vaja süsteemsemat lähenemist, hindamaks põllumajanduspoliitika mõju, et saaksime arvesse võtta sellist sektori, selliseid sektoriüleseid seoseid. ning selleks, et edendada sünergiaid poliitika vahendites, on vaja selliseid mõõtmisi nii siseselt Äh, kui, kui ka väliselt. samuti meil on vaja konkreetseid äh, näitajaid, indikaatoreid selleks, et oleks võimalik hinnata ÜPP panust kestliku arengu eesmärkide täitmisel arenguriikides. ning äh, lõpetuseks tooksin välja konkreetsed probleemsed valdkonnad ning tuletan meelde, et uuringus käsitlesime ka eelnevat tööd, vaatasime läbi mitmeid varasemaid uurimusi ning probleemsemad valdkonnad puudutavad osaliselt dokumente, aga peamiselt need kolm, mis on slaidil välja toodud. esiteks, turgu moonutav mõju ÜPP-s äh, aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, uuesti sisse toodud tootmiskohustusega seotud toetustel, selleks et seda mõju vältida ideaalses olukorras, tuleks kohaldada tootmiskohustusega seotud toetusi ainult kõige haavatavamatele piirkondadele ja sektoritele näiteks mingisugused äh, looduslikud piirkonnad, kui vaja, need vajavad erilist kaitset või mingisuguse põllukultuuri kasvatamine vajab erilist tähelepanu, siis seal võiks seda kohaldada, aga muudes äh, valdkondades tuleb hoolikalt kaaluda, kas sellist vahendit tegelikult vaja on. teiseks, äh, mõne ÜPP instrumendi vastuolulised äh, stimuleerivad mõjud, äh, näiteks äh, seoses keskkonnaalaste ja kliimaeesmärkidega, siin on peamine soovitus võtta arvesse ka keskkonnamõjusid. kui me toetame mõnda konkreetset sektorit ning siin me räägime just näiteks loomakasvatusest ning kolmandaks uue GSP kava tõhusus äh, toiduga kindlustatuse ja kestliku arengu eesmärkide kontekstis. väga keeruline on äh, kujundada toet-, toetuskõlblikkuse kriteeriumeid selleks, et vältida negatiivset mõju. tuleb kaaluda kohalikke tingimusi, konkreetse valdkonna tingimusi ning see küsimus vajab hoolikat kaalumist. uurimuse peamised tulemused seega olid teie ees, teil on, teil on see uurimus kättesaadav ning kui teil on täiendavaid küsimusi selle kohta, siis hea meelega püüan neile vastata. suur tänu tähelepanu eest! Thank you, Mrs Blanco uh,. Uh... Eh, Maria. ja nii me siis teemegi hästi. ja seega saab järgmisena sõna härra Adama Diallo. on pärit Burkina Fasost, ta esindab minipiimatööstuste ja tootjate kohalikku ja samuti räägib ta meile Lääne-Aafrika piimatootmisel. Donc, euh, oui, ça y est. aga uh, bonjour. Euh. tere päevast ja suur tänu mind äh, täna siia kutsumast. selleks, et saaksin rääkida sellest, mis toimub äh, minu koduriigis, tuletan meelde, et minu nimi on äh, Adama Ibrahim Diallo, ma olen piimatootja ja töötleja. Äh, mul on mini meierei, mis asub kaheksakümmend kilomeetrit äh, põhja pool Ogadugust. olen äh, meie riikliku mini-meiereide ja piimatootjate ühenduse esimees ning olen samuti Burkina Faso piimatoot-, ettevõtjate äh, Burkina Fasos on, on äh, kaheksakümne protsendi rahvastiku tegevusalaks kes, kaheksakümmend protsenti saavad oma tulud ainult sellest tegevusest. meil on väga palju kariloomi, meil on üheksa miljonit veist, see tähendab, et meil on tohutu pi-, piimatootmise potentsiaal ekspordi väärtusest. tegemist on äh, tootmisega, mis põhineb karjatamisel, kohta, meil on seega ekstensiivse karjakasvatusega tegemist. see on just teie jaoks nagu oleks äh, hoiuarve pangas. viie, viis lehma toidavad kümneliikmelise pere ära, nii et äh, see näitab aastatel, alates üheksakümnendatest aastatest oleme me üritanud äh, arendada väikemeie reisid. Need on siis piimatöötlemistega äh, ja koguvad piima lähipiirkonna tootjatelt. see piirkond on kümne kuni kolmekümne, see on andnud äh, majandusele võimalusi, kaubandusele võimalusi koha peal ja naistele võimaluse osaleda, sest naised on just need, kes on jäänud kõrvale sageli, naisi ja noori see on võimaldanud naistel ja peredel äh, saada toidust ning parandada olu-, on oluline väljakutse meie jaoks. see seletab ka, miks täna on väga olulisele koha, et äh, pakutakse rahvale odavaid tooteid selle asemel, et äh, edendada kohalikku tootmist selleks, et meil võiksid kohapealsed kvaliteetsed tooted olema ta ei kaitse piisavalt meie põllumajandustooteid, piima tariif on täna viis äh, protsenti Euroopa Liiduga suhtlemisel ning riis, et, äh, et hulgi, hulgitariif piima osas võiks tõesti olla null protsenti. seletab, miks me need minimeiereid oleme loonud oma regiooni osas ja miks on olulised investeeringud selles vallas, aga siiski veel ebapiisavad. kaasmeestootmine, see kasvas äh, ka, rohkem kui kaks protsenti aastal kaks tuhat seitseteist ilmapulbrivarudena ning samuti on tõusnud äh, või hind ja et äh, piima, piima rikastatakse palmiõliga see saabub äh, odavana meie turgudele ja see hävitab kohalikku toodet kaks tuhat seitseteist. nii et meie jaoks täna kõik see et, et, ähm, toodab kasumit Euroopa ettevõttele, kuid ei toeta kohvikas. siin on üks, äh, siin on selle kohta ka näited olemas ja nüüd äh, veel mõned miljoni liitri piima, piimapulbrina meie probleem sisuliselt, nagu juba öeldud, on see, et äh, pii-, et tuleb äh, piimapulbri hind on kakssada kolmkümmend kuni kakssada üheksakümmend franki, seda näitab äh, meie poolt läbi viidud uuring, Greti poolt läbi viidud uuring ning täispiimapulbri hind on kõrvale. see tähendab seda, et piimapulbri hulgi eksportijad ähm, kasutatud piimapulbrit äh, palmiõliga, ma arvan, et äh, Aafrikas on see lubatud, ma ei tea, kas see Euroopas lubatud oleks. vaeseid jär-, ja see viib selleni, et inimesed rändavad välja maapiirkondadest, sellega kaasneb ränne. teeme, on vastu seista kõigele sellele, me oleme loonud kohaliku Ähm, kaubamärgi selleks, et äh, välja tuua kohalikult toodetud, mis äh, kohaliku piimatootmise võrgustikku edendada, me tahame, me oleme ka ühtlasi solidaarsed äh, Euroopa tootjate võitlusjoone. kohaliku piimatöötajate sektoreid tahame soodustada investeeringuid, mis toetavad kohalikke tootjaid, mitte neid ja piimatöötlemise konteksti koha peal ja selleks, et hoida ära negatiivsed tagajärjed lähiaastateks, pean, rahaline iseseisvus oleks samuti tagatud. nii et meie äh, loosung täna on kohalik piim annab majand-. kes on IPS Food kaasesimees, see on rahvusvaheline ekspertide äh, rühm ja liha tarbimise osas ja ka teil on kümme minutit. aitäh, härra esimees. daamid ja härrad. esitan teile natuke laiema vaate ja võib-olla veidi poliitilisema vaate kui professor asjaliku juhtumiuuringu seoses tänase teemaga. alustuseks meenutagem, et et ühine põllumajanduspoliitika on asi, mida selles kontekstis on väga raske hinnata, sest selle mõju hindamiseks arenguriikidele on vaja vaadata nii ÜPP-d kui ka liidikate lõikes maa kasutusele, vee kasutusele ja keskkonna seisukorrale on väga keeruline. samas, kui ÜPP algas kuuekümne esimesel aastal, Sigi Mansholdi juhtimisel, siis äh, oli olukord maailmas väga erinev sellest, mis see praegu on. Anilole graafik näitab, kuidas elanikkond on kasvanud aastast tuhat üheksasada ja kasvab siis äh, aastani kaks tuhat kakskümmend ja kasvab aastani kaks tuhat viiskümmend, see on siis kogu planeedil. ning siis, kui ÜPP loodi oli meil elanikkond kasvamas väga kiiresti maailmas ning äh, muretseti selle pärast, et kas meil õnnestub tootmist piisavalt suurendada, et ära toita seda suurenevat nõudlust ning äh, kui te mõtlete, mis toimus, siis äh, viiekümnendate lõpus, kuuekümnendatel osalevad ülemaailmsetes tarneahelates. et kaheksasada miljonit inimest on siis linnapiirkondade vaesed on nende hulgas, aga enamus nendest on väiketootjad, põllumajanduslikud väito-, väiketootjad, kes sõltuvad peretootmisest, et ära elada ning eh, nemad tahaksid müüa kohalikel turgudel, sellepärast et kui nad üritaksid eksportida Euroopa Liitu, siis eh, seisavad nad silmitsi väga oluliste piirangutega. õiguslikud barjäärid ning ka mastaabibarjäärid. selleks, et neil oleks võimalik üldse suurtele ostjatele müüa samas tootmine sõltunud ekspordist ning äh, ekspordikultuure, mida kasvatatakse, nende osakaal on suurenenud aastate lõikes. ning mõnede kultuuride puhul, näiteks soja, on see eriti tuntav. meil on siin arvud selle kohta, et kaks tuhat kuusteist läheb üldse ekspordiks, mis on päris märkimisväärne, samuti ka maisi, suhkru, palmiõli ja mõnede teiste toorainete, põllumajanduslike toorainete kohta kehtib see ka. ning see ei puuduta suured tootjad, kellel on juurdepääs maailma tarneahelatele ning kes saavad kasutada võimalusi nendesse eksportida. praegu on käimeku vahel teiselt poolt, see on keeruline arutelu. mõlemalt poolt on esitada väga tugevaid argumente, sest kaubandusel kaubandus soodustab äh, jaotuse tõhusust, võimaldades riikidel spetsialiseeruda oma alale või valdkondadele, milles neil on eel-. no see on natukene lihtsustav lähenemine, pigem võiks öelda, et toit rändab sinna, kus inimestel on rohkem raha selle eest maksta. nii et ei ole üldse harudane, et me näeme, et äh, riikides, kus toitu on vähe, eksporditakse toitu, sellepärast et eksportijad teenivad selle pealt ning äh, mõnikord võime märgata ka, et et sest näiteks paljud Aafrika riigid, kus toitu ei ole piisavalt, on, peavad toitu importima, aga vastuargument on, et eh, meil on vaja tõhustada toidutootmist, et need regioonid saaksid toota ära oma toidu. minu töö eh, ÜRO õigustoidule programmiga seoses on, näitab, et et me ütleme, et eh, ressursside nimel peetav võitlus tekitab põllumajanduses kontsentratsiooni, see tähendab, et suuremad ettevõtjad koondavad enda kätte ressursid ja väiksemad peavad jääma vaesusesse ja magada sageli. ning riikide reaktsioon üheksakümnendatel ja kahe tuhandendatel aastatel on olnud toidu importimine. selleks, et et eh, tagada linnaelanikkonna toetus, kellest eh, riikide valitsused sõltuvad. see tähendab, eh, et arenguriigid on toitu importinud ja sattunud sõltuvusse toidu impordist ning on väikepõllumeestel toidupoliitika tulevik ning see näitab, et olukord Sahara aluses Aafrikas ja Kagu-Aasia teatud riikides on on niisugune, et need riigid on muutunud sõltuvaks toidu impordist, eh, tagamaks oma elanikkonna toiduvajadus. Aafrika on eriti huvitav ähm, juhtum, sellepärast et hoolimata sellest, et Aafrikas on suur põllud, et rahvastiku kasv on olnud suurem kui tootlikkuse kasv põllumajanduses nii et sõltu-, sõltuvus toidu impordist tähendab, et äh, ollakse tundlikumad hinnašokkidele ja olgugi, et äh, pikaajaliselt võib see linna vaestele kasulik olla või läheb pikemas plaanis nendel riikidel äh, keskkonna, keskkonna olukorda. lühidalt kokkuvõetuna, ekspordipõhine põllumajandus on mastaapne põllumajandus, tööstuslik põllumajandus, mehhaniseeritud äh, palju satub äh, igasuguseid äh, väetisi ja muid aineid pinnasesse, näiteks puuvilja to-, langeb muldade viljakus, muldade viljakust saab taastada ainult nii, et äh, tä-, täiendavalt väetatakse neid, mis tähendab, et riigid satuvad sõltuvusse väetise impordist ja taimekaitsevahendite impordist ja et ekspordipõhine põllumajandus on paraku põllumajandus, millel neljateistkümnenda aasta kaardiga kolmkümmend aastat on siis nende kahe kaardi koostöö andmete vahe. Need näitavad eh, ülekaalulisuse kasvu ning see, need arvud tuginevad kahesajale riigi, kahesajale riigile. Aasia kõigis nendes piirkondades, mida vaadeldi, on ülekaalulisus eh, suurenenud. ning see tähendab kaks koma kaheksa protsenti maailma SKT-st. miks ma seda mainin? põllumajandustooteid, mida veetakse pika maa taha, taha on ju, mida toodavad äh, suurtootjad ja müüvad suurmüüjad, nii et äh, toiduahela tööstuslikuks muutumine on dumpingulaadset praktikat, mis negatiivselt mõjutab väiketootjate põllumajanduslike väiketootjate elu meie partneririik. konkurentsivõimelisemad, nad toodavad palju rohkem hektari kohta ja inimese kohta kui äh, lõunapoolsed riigid ja, ja kas eksporditoetustega või ilma nendeta on nad nii kana või kanaliha või tomati või piimatootmist Senegalis või Burkina Fasos ja meil peaks olema mehhanism, mis võimaldab reageerida seal positiivset mõlemat osalust, osalist peaksime vaatama, kas on äkki tegemist olukorraga, kus laienenud kaubanduse tõttu keegi hakkab kaotama, mida rohkem eh, paraku need arenguriigid meilt impordivad, seda väiksem on nende, nende enda stiimul investeerida oma toidusüsteemidesse. kolmas põllumajanduses, mis soodustab tootjaid, kes toodavad vastutustundlikult, kes kasutavad mahetootmist lihtsamad toidusedelid mõjutab tervist paremini ning aitab võidelda ülekaalulisuse ja ülekaalulisusega ning.... kuulata ka liikmete sõnavõtte ning äh, esinejate vastuseid ja ka proua Blanco vastuseid, kes kõneles varem. jah, suur tänu selle küsimuse eest. ja teil on õigus Need arvud, millest ma rääkisin, nende põhjal näete, milline oli impordi ja ekspordi tasakaal ja väärtus ja see tegelikult ei näita, kes tegelikult kasu saab sellest. uuringus endas on rohkem üksikasju ja on ka üks osa sellest, kus me analüüsime neid äh, uurimusi, mis käsitlevad ka äh, kaubanduse avatust, kaubandust arenguriikidega, millel on negatiivsed mõjud. põgusalt kommenteerisin seda ka oma ettekandes. just sel põhjusel, kuna mõnel juhul keskenduvad need riigid toodete ekspordile ja sellel võib olla väga negatiivne mõju äh, maapiir, kohalikele maapiirkondade elanike sissetulekutele, nii et teil on selles täiesti õigus. uurim-, uuri-, uurimuses oleme seda arvesse võtnud. ning küsimus on ka selles, et kas see olukord on selline just ÜPP tõttu või seetõttu, et Äh, nende riikide kohalik äh, institutsiooniline raamistik on selle tinginud ning äh, mis on Euroopa Liidu vastutus selles kontekstis, see on hoopis teine küsimus. ka minu poolt meie kolmele ettekandjale. usun, et Euroopa Parlamendis õpime me sellest väga palju, sest nagu ühine põllumajanduskomisjoni ja arengukomisjoni istung näitab, et me järjest sidusamalt mõtleme nendest teemadest ja peame hakkama nüüd sidusamalt ka tegema Sahara aluses Aafrikas. Burkina Fasos eh, teiega koos nägin eh, väikeprojektidele keskenduma, eriti nendele, mis toovad naistele kasu. samas tekib minu jaoks küsimus, peaks äh, algatama piimapulbri tootmise ka, sest praegu on äh, tegemist ju olukorraga, kus see on tohutu turg Euroopa kontsernidele, sest Linda. Bueno, eh, muchas gracias, gracias por las tres ponencias también. suur tänu ning suur tänu ka kolmele kõnelejale. alustuseks tuleks öelda, et sellised arutelud on väga kasulikud. me ju kõik teame ka siin parlamendis, et praegu on pooleli ka ÜPP reformi puudutav aru, arutelu, seega põllumajandus komisjonis samuti, mis tuleneb äh, maailma rahvastiku kasvust, komisjoni talitused on mulle tundub, et see on täielikult vastuolus sellega, mida me oleme täna kuulnud, mida tänased esinejad arust äh, on ainus võimalik muudatus võrreldes praeguse ÜPP-ga see, et toetusi suunatakse ühest valdkonnast teise põllumajandussektoris. Maria rääkis põhjast ja lõunast, sellest, millised on ÜPP mõjud äh, ning mõju on see, et me näeme, et ma usun, et me peaksime kaaluma teisi võimalusi ning tahaksin teada, mida teie sellest arvate. uurime motiive kas soovite vastata esimesele küsimusele või proua Blanco, kas teie soovite vastata teisele küsimusele? üks küsimus puudutas, oli suunatud kogu paneelile, palun. I am sure my colleagues shall have a lot to say. Uh, mu kolleegidel on kindlasti ka palju öelda, aga mina püüaksin vastata viimasele küsimusele tänane priori-, prioriteet ei peaks olema see, et Euroopa Liit peab toitma ära kogu maailma, vaid et Euroopa Liit peaks panustama sellesse, et iga piirkond suudaks ise end ja samad me eh, näeme, et üldiselt toetakse ka kogu majandust kui me ehitame üles kohaliku toidusüsteemi, siis äh, see annaks selleks võimaluse. seetõttu ongi meil vaja mitmeaastast kava, mitte jääda pantvangiks lühiajalistele eesmärkidele ning me ei tohiks rääkida sellest keskklassi, aitäh. proua Blanco, kas soovite vastata? jah, aitäh uurimuses nendest mõjudest, kui me lihtsalt suurendame tootmist, siis äh, näeksime, et äh, toiduhinnad kogu ja nii edasi. aga kõike seda saab teha ka teisiti või kas seda saab teha teisiti. meie uurimuse eesmärk ei olnud leida uusi võimalusi, aga mis on oluline ja soovitustes ka välja toodud, nimelt meil on vaja süsteemsemat lähenemist poliitikate kujundamisel ja ma ei räägi siin ainult põllumajanduspoliitikast, me peame rääkima põllumajandusest, kaubandusest, võtnud eesmärgiks kestva, kestliku arengu eesmärkide raames. ning uuringus oleme uurinud praeguse ÜPP mõjusid, siin on väga palju lahknevusi, kui me soovime edendada põllumajandustootjate sissetulekut, siis keskendume sellele, ei kaalu aga keskkonnamõjusid ja ka vastupidi ja ma tean, et võib-olla see ei ole see lahendus, mida te ootaksite, aga kui me muudame lähenemist põhjalikult ja hakkame mõtlema põllumajanduspoliitikast, energiapoliitikast, kaubanduspoliitikast, kõigest koos, siis on see väga keerukas pilt, väga keeruline on näha. tahan tänada kõiki kolme sõnavõtjat, kes rääkisid erinevatest asjadest, kuid osutasid ühele väga olulisele asjale. kõigepealt proua Bianco, Blanco, te olete maamajanduse spetsialist. rõhutasite seda, et aastaid oleme reguleerinud turge. meil on olnud mehhanismid, piimakvoodid ja mida me täna näeme, meil on ületootmine pärast nende ärakaotamist, hinna, hind ei ole üldse rahuldav tootjate jaoks. me muutsime tootjad vaeseks ja mida me näeme Aafrikas härra Diallo kirjeldas seda väga hästi, see loomulikult tunneb hästi teemat ja härra De Schutter loomulikult ÜRO raportöörina teeb seda ka väga hästi Aafrikas. ekspordime neile piimapulbrit, sest meil on vaja uusi turge, sest me varise, meil on seda liiga palju, ekspordime seda sinna ja va-, muudame vaeseks siis Aafrika tootjad, kes võiksid hoopis arendada oma väga kavalad, nad ei, nad keeldusid kau-, piimaturu avamisest, see jäigi suletuks ja me tahame ja meie nüüd tahame neile eksportida kamambeer Lääne-Aafrikas, Sodial, Lactalis, Nestle, Danon, Arla, kõik need suured piimatootjad ja töötlejad, nii, mille põhiseks on ise põh,, aluseks on iseenda äratoitmine ja eelkõige meil peaks, peaksid olema reguleerivad mehhanismid, me ei saa enam rääkida kvootidest, see on sõimusõnaks muutunud siin. Maria. mul on kaks konkreetset küsimust Äh, daamile, kes esimesena oma ettekande esitas, te rääkisite sellest, et te vaatate praegust poliitikat, analüüsite seda. mina tahaksin küsida, äh, kui, mm, millisel määral toimivad varasemad poliitilised meetmed, ma tean, et meil ei ole enam eksperditoetusi, aga aastast kaks tuhat üheksa äh, kui need äh, toetused kaotati, on turg tegelikult neljakordistunud Aafrika suunal, see tähendab, et et kui meie oma poliitikat muudame, siis süsteem toimib kuidagi oma loogikaga ju edasi. et me, me ei saa, Andela rääkis, meie turg ning ka Ameerika turg on muutunud nii tugevaks, sellepärast et aastaid on eh, samuti kaitsta, aitamaks neil jalule tõusta. sest niimoodi me annaksime inimestele võima- liberaliseerimise lipu all ära. ja dank auch für die, für die vort-. suur tänu. tegelikult Euroopa Liidu probleem, see on probleem, mille peab lahendama Burkina Faso valitsus Nad peavad paika panema sellised mehhanismid, et oleks võimalik põllumajandussüsteemist. aga tuleb nentida, et tegelikult me ekspordime ka Iirimaalt väga palju piimatoosematest debattidest. proua Miller, palun. suur tänu. toosematest debattidest. proua Miller, palun. suur tänu ei ole liikmesriigid kõik päri sellega, et seotud maksed peavad kaduma. Teie mõtted seoses valgu proteiinikult, lasin endale välja otsida viimased arvud, komisjoni arvud. et meil on piimapulbrit miinus, üritame jätkusuutlikult poliitikat ajada ja kohalikke turge tugevdada. väga oluline on loomulikult logistikat ja taristut äh, ning äh, härra de Schutter Te ütlesite, et, et näeksite hea meelega niisugust hoiatusmehhanismi, aga peaks. Uh, da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. et on teatud sektorid teatud liikmesriikides, kus tõepoolest sõltutakse seda torti toetustest, Rumeenias näiteks, kui sealiha või linnuliha tootmise toetust ei oleks, siis äh, need sektorid äh, ei suudaks äh, ellu jääda. info mõjutab seda. miks ma sellest räägin? Mercosuri riikide tootjad, nende ees ei ole samasuguseid nõudmisi ühe kilo liha tootmiseks kui näiteks äh, nõudmised, mis kehtivad Euroopas see on üks kilo, on neil vähemalt, ühe kilo omahinda vähemalt kolm eurot, sellepärast äh, tuleb mõelda kohalikule tootmisele. Rumeenia impordib täna toiduaineid viiekümne miljardi, viie miljardi eest, eksport on olnud kolmsada miljonit. Äh, no Rumeenia, no on tõsi, et liikmesriigid peavad tegutsema, aga mõnikord ei ole liikmesriigid suutelised tegema lõppu konkurentsile, mis paraku hävitab sektoreid. tänan. aitäh härra esimees, ning suur tänu ettekandjatele, mul on kolm konkreetset küsimust. härra Diallo, esimene küsimus. Te rääkisite äh, piima mm, rikast äh, piimale palmiõli lisas, lisamisest, seda Euroopas lubatud ei ole, kas tuun ekspordiga Euroopasse on õiguslikke takistusi ja kas te saaksite täpsustada, missugused need on ning kolmas küsimus, kas oleks sellest teile abi, kui äh, arenguabist ja investeeringu in-, ja kui toetatakse investeeringuid väiketootmisesse eh, tehnoloogia. kes on eh, põllumajandusökonomist ning eh, Rahvusvahelise Põllumajanduskaubanduse üksuse endine juht. aga suure. Eh, teil on sõna kõneleja, kellel on mikrofon sisse lülitatud. Eh, suur tänu mind kutsumast, ütleb härra von Vitske. artikli kakssada kaheksa mõte Lissaboni lepingus on kahandada ja lõpuks eh, ka välja juurida vaesus. vaesus, nälg ja põllumajandus on omavahel tihedalt seotud, sest suur enamus äh, alatoidetud inimesi elavad vaestes riikides, nad on väikeettevõtjad, nad on äh, põllumajandustöötajad, nad on netotoiduostjad. põllumajandus on selgelt vastus, kuidas kahandada vaesust ja nälga kõikjal maailmas, eriti arenguriikides. olen arenguökonoomikat, äh, maamajandust õpetanud üle kolmekümne aasta mul on kuuekümne tunni jagu loengu märkmeid, ma ei hakka neid kõiki ette kandma, aga võtan kokku kahe lausega. esiteks, pikas perspektiivis liikupanev jõud majanduse ja põllumajanduse arengus ning äh, peamine jõud vähendamaks nälga ja vaesust kõikjal maailmas on investeeringud inimkapitali, investeeringud teadmistesse ja oskustesse. ja teine lause hea valitsemine, kaasa arvatud toimiv turumajandus ning selle keskne osa on rahvusvaheline liberaalne kaubandusrežiim ja teine oluline aspekt minu kuuekümne tunni märkmete osas vaesus ja nälg on kõige rohkem e-, esindatud nendes piirkondades, kus põllumeestel on kõige vähem ligipääsu elementaarsetele tehnoloogiatele mida meie Euroopas oleme ammu kasutanud. mainiksin siin ainult mõnda äh, viljakamad seemnevariandid, taimekaitse ja nii edasi. nüüd ma keskenduksin mõnedele hinna ja, ja kvantiteedi probleemidele põllumajanduspoliitikas, mis on ÜPP keskmes. ja alustuseks üks tõdemus, pikaajaline trend põllumajandushindade languses on lõppenud. aastatuhande muutusega kaasnes ka muutus rahvusvahelistel turgudel, oleme näinud alates aastast kaks tuhat seda, et põllumajandustoodete hinnad on kasvanud ja põhjus on selles, et nõudlus on kasvanud kiiremini kui pakkumine. ja lisaks näeme veel ka seda, et kiiresti ka on tekkinud lõhe impordi osas paljudes arenguriikides. põhimõtteliselt need riigid lävivad praegu sellist majandusarengu staadiumi, kus oli Inglismaal Maltuse ja Ricardo ajal, kus äh, nõudlus kasvas kiiremini, kui kohalik põllumajandustoodang suutis sellele vastata. Äh, ja seda kõike silmas pidades äh, on selge, et need turu arengud, millest ma just rääkisin, tekitavad muret toiduohutuse osas arenguriikides ning kulude osas. ja selleks on vaesus, nälg, vägivald, ränne. ehk siis äh, nõudlus toiduainete järele kasvab kiiresti, põllumajandustoodangu järele ja see, sellele võiks ülemaailmses tasandis vastata läbi selle, et äh, tuleks suurendada põllumajanduspinda või toota rohkem sellel pinnal, mida me juba harime. esiteks nüüd laiendada põllumajanduslikku pinda, see ei ole enam võimalik, sellepärast et äh, maailmas on olemasolev maa põllumajandustoodanguks piiratud, parimad maad, kõige tootlikumad maad äh, on juba praegu kasutusel paljudes maailma osades, ei ole enam olulisi maareserve alles põllumajanduseks, sellised on küll olemas Äh, troopilised vihmavetsad näiteks, aga me ei taha seda kasutada põllumajanduseks keskkonnakaitse põhjustel. toodangu kasv selleks, et vastata maailma kasvavale nõudlusele, see peab seega tulema tootlikkuse kasvust, saagikuse kasvust. kui me arvame et, et üheksakümmend protsenti tulevasest toodangu kasvust peaks tulema saagikuse kasvust ja kümme protsenti peaks tulema põllamajandus pinnalaiendamisest. aga probleem on, ongi selles, et tootlikkuse kasv maailma põllumajanduses on kas-, kahanenud rohelisest revolutsioonist alates äh,, Borlaugist alates kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel, sellel on omad põhjused, mainiksin ainult kolme, mis on huvipakkuvad Euroopa Liidu jaoks. üks on see, et on jäetud põllumajandusuuringud äh, äh, hooletusse Euroopa Liidus see algas äh, seitsmekümnendate aastate lõpul, kui ülejäägid hakkasid kasvama Euroopa Liidus. teine põhjus on see, et on kasvanud äh, piirangud äh, tootlikele tehnoloogiatele Euroopa Liidus. mainiksin siin geenitehnoloogiat või taimekaitset. ja lõpetuseks on meil väga edukas lobitöö teatud gruppide poolt, kes eelistavad madala tootlikkusega põllumajandust impordilõhe vaestes riikides, seda saab äh, ületada ainult siis, kui rikkad riigid toodavad rohkem ja ekspordivad rohkem toitu ja mitte vähem, nagu mõnikord väidetakse. Euroopa Liit äh, saaks kasu, kui ta lõpetaks olemast kõige suurem netoimportija toidu ja põllumajandustoodete osas me ei saa oma suure lisandväärtusega toiduainetetööstust ära kaotada. me peame need neto põllumajandustoodete vood muutma põllumajandusmaaks, mida me kasutame väljaspool Euroopa Liitu selleks, et kasutada, selleks, et, et äh, omaenda vajadusi rahuldada. siin te näete, et meie jalajälg on seitseteist kuni kolmkümmend neli miljonit hektarit igal aastal sõltuvalt äh, saakidest Euroopa Liidu sees või väljaspool Euroopa Liitu. me räägime sellest kui virtuaalse põllumajandusmaa impordist. Läheme nüüd tagajärgede juurde. üks on väga selge, põllumajandusuuringute poliitika, mille eesmärgiks oli suuta tootlikkust Euroopa Liidus ja arenguriikides, see peaks olema lahutamatu osa uuest ÜPP-st tootlikkuse kasvu tulud ühiskonnale on väga suured, nagu me saame ka hetke pärast ka kohe näha, nüüd majanduslikus mõttes need on positiivsed välismõjud ja nad materialiseeruvad mitte nii palju Euroopa Liidus, peamiselt materialiseeruvad need just arenguriikides ja kindlasti see õigustab ka avalike põllumajandusuuringute rahastamist, see on tüüpiline näide Piguu subsiidiumist, nagu me sellest oleme majanduses harjunud rääkima. ja järgmine slaid näitab, et keskkonnale tõusev tulu tootlikkuse kasvust on palju suurem kui traditsiooniline majanduslik mõju, mida üldiselt äh, me majanduses, teaduses nimetame sotsiaalseks heaoluks. nii iga protsendipunkt tootlikkuse kasvus tähendaks kõigepealt seda, et tõuseks sotsiaalne heaolu viiekümne miljoni euro võrra. see on nii tarbijatele kui tootjatele kasuks. veelgi olulisem on see, et see kahandaks Euroopa Liidu virtuaalse põllumajandusmajandusmaa importi ühe koma kahe miljoni hektari võrra, üks protsendipunkt ainult. tootlikkuse kasvus annaks seda. samal ajal see võimaldaks äh, säästa üks koma kaks hek-, miljonit hektarit äh, looduslikke elupaiku, see vähendaks CO2 heitmeid selleks, et äh, ei laieneks ülemaailmne põllumajanduspind, seda siis kahesaja kahekümne miljoni tonni võrra, see tähendab nelikümmend neli miljardit eurot väärtusena ja samal ajal võimaldaks see, see hoida hävi-, hävingust kuussada tuhat hektarit troopilist vihma vetsta äh, äh, mm, mõnikord ma kuulen, et äh, mulle öeldakse, et mida te siin olete arvutanud, võib-olla see ongi nii, aga kui meie Euroopa Liidus hakkame tootma rohkem, siis peame tõstma suutlikkust, peame tõstma saagikust, meil ei ole maaressursse, see tähendab seda, et me peame maakasutuse intensiivsust tõstma ja minu vastus sellele on, intensiivsuse kasv maakasutuses ei ole ei iseenesest halb ega hea, see peab olema jätkusuutlik nagu kõik muugi, mida me ette võtame põllumajandusvallas või väljaspool seda. nii et vaatame siis Euroopa Liidus, vaatasime saagikuse kasvu Euroopa Liidus erinevate kultuuride osas ja tulemus on, on põhimõtteliselt täpselt samasugune kõigi kultuuride puhul. võtame näiteks nisu, mida me siin näeme? meie uuringuperiood oli kaks tuhat kolm, kaks tuhat kolmteist, iga-aastane nisusaagikus ähm, selle kasv oli null koma kaheksakümmend kuus protsenti aastas ja oleks võinud olla põhimõtteliselt suurema intensiivsuse tulemus, rohkem taimekaitsevahendeid, rohkem väetist hektari kohta ja nii edasi. või oleks see võinud olla innovatsiooni tulemus. ja seda me mõis-, mõis-, selle all me mõistame kogu to faktori tootlikkuse kasvu. TFP. ja see näitab, et faktoripõhine tootlikkus on olnud suurem kui saagikuse kasv ja tähendab seda, et saagikuse tõus on toimunud läbi kahaneva maakasutuse intensiivsuse. nii et minu soovitus selle põhjal on, et saagem lahti jätkusuutliku intensiivistamise mõttest, see on vale, see eeldab justkui, et saagikuse tõstv eeldab, eeldab äh, intensiivsuse tõusu, ei, vastupidi. seda on äh, tõestatud ka teistes riikides, kaasa arvatud Ühendriikides. ja analoogia põhjal, mis on tootlikkuse kasvu positiivne mõju, mõnikord räägitakse sellest kui ökoloogilisest põllumajandusest, mida tuleks pigem maksustada toetamise asemel ja põhjus on, et saagikus seda tüüpi põllumajanduses umbes pool kaasaegsest majandusest moodustab see. nii et kui me tahame seda tüüpi põllumajandusele üle minna Euroopa Liidus, see tähendaks, et maakasutust tuleks laiendada selja, seitsmekümne miljoni hektari võrra ja, ja siis arvesse võttes ka kõiki kulutusi, mis kaasneks sellele, kaasa arvatud ka see, sellega kaasneks ka muuhulgas elupaikade kahanemine, bioloogilise mitmekesisuse kahanemine ning äh, arenguriigid on ka muidugi väga haavatavad äh, kliimamuutuste osas, nii et ka see, tuleb mõelda arenguriikidele kõige selle osas. ma märkasin, et ka teised kolleegid said rohkem kui kümme minutit kõneaega, aga teile lihtsalt ei meeldi see, mida ma ütlen, siis te tahate, et ma lõpetaksin kümne minuti pärast, eks ole. ja lisaks ma ka siin äh, istun, kõnelen ka oma Iiri kolleegi nimel. kui lubate, siis ma paluksin teil hakata kokkuvõtteid tegema ja, ja paluksin et laseksite kõnelejal ka lõpetada, mõnikord meile tõepoolest ei meeldi see, mida me kuuleme, aga võib-olla elupaikade säilitamisele. see on halb arenguriikidele, vaesusele, näljale, sest kui me vähendame tootmist, kui minevikus ÜPP-alased otsused peaksid tuginema teaduslikele tõenditele ja mitte lobitööle, kes soodustavad madala tootlikkusega põllumajandust. me peame taastama ÜPP usaldusväärsuse suur tänu! aitäh! Muchas gracias por su intervención, eh, señor. tänan selle ettekande eest, härra Van Vitsket. me oleme natuke ajakavast maas, mis tähendab, et peame edasi minema järgmise osa juurde, eh, mis puudutab eh, tänase pärastlõuna kokkuvõtteid. järgmine paneel on meil ees ja ka volinik Hogan on saabunud. nüüd räägime arengu sidususest poliitikas ja järgmise ja uuest ÜPP-st ning selleks, et inimesed saaksid küsimusi küsida, olgugi et selleks palju aega ei jää, annangi nüüd sõna volinik, aitäh! proua Kelja Kõigile, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, külalised. suur tänu, et kutsusite mind täna siia rääkima, mis ta mõjutab äh, olukorda maailmas, üleilmastunud maailmas. üks kõige levinumaid müüte ÜPP kohta on see ning äh, ÜPP-d on, äh, ÜPP vastab praegu kaubanduspoliitika eesmärkidele ka. meil on küll ning äh, ÜPP on, äh, ÜPP vastab praegu kaubanduspoliitika äh, eesmärkidele ka. meil on küsimus, kui toet-, kui turuhinnad ning vastab maailmahindadele. eksporditoetused lõppesid esimesest jaanuarist kaks tuhat neli. kõik selle, kõige selle taga on komisjoni põhimõte toetada reeglitepõhist ülemaailmset majandust meil on väga soodsad turutingim-, turule tuleku tingimused loodud arenguriikidele, tollivaba, kvoodivaba juurdepääs vähim arenenud riikidele, ühepoolsed soodustused arenguriikidele ning meil on ka kaubanduslepped arenguriikidega, mis arvestavad nende põllumajanduse tundlikke valdkondi jättes liberaliseerimise valdkonnast välja need valdkonnad või siis äh, sätestades kaitseklauslid, mida on võimalik rakendada kriiside korral. ning usun, et, et sellega vastan ma küsimustele, mille tõstatas äh, varasem kõneleja Burkina Fasost. tahan rõhutada, et äh, majanduspartnerluslepingute põhjal on, seda lepet ei ole veel ratifitseeritud, siis soovitaksin ma seda teha et eh, need võimalused oleksid olemas, kui riik seda soovib. näiteks Burkina Faso otsus, Euroopa Liit ei, ei suru mingeid otsuseid selles, selles vallas peale riikidele ning teisalt on Euroopa Liit riikidest ja see kolm koma viis miljardit on rohkem kui Ameerika Ühendriigid, Hiina ja, ja Kanada kokku Äh, edendame seda valdkonda ka ÜRO-s, samuti hulgas arenguriikides partneritega, et selle suurima väljakutsega võidelda. komisjoni teatises, mis tuli välja novembris, on paljud mõtted selle kohta, kuidas tulevases ÜPP-s saaks ära teha arvestamise ning äh, tasakaaluka kaubanduspoliitika ajamisse. tulevane ÜPP, tulevane ÜPP peab äh, neid probleeme lahendada ning kontrollimatu rändevoog võtta kontrolli alla peame vaatama ka, missugused on tagamiseks noortele nendes riikides leida endale rakendust seal. ma juba mainisin positiivset eh, mõju, mis on meie tu-, Euroopa välisinvesteeringute eh, programmis on eh, eraldi võimalus olemas selleks ja, ja põhjus on selge, et maapiirkonnad on afektor. see aitab ka pakkumise Äh, poolel kaasa ning muuhulgas äh, Roomas kaks tuhat kuusteist hakkasime juba rääkima sellest, kuidas ümber kujundada olemasolevad mudelid kaubandussuhetes ja praegu äh, üritame samuti. me peame muutma väljarändamise Aafrika inimestele kaalutud valikuks, mitte paratamatuseks ja mul on koostöö Aafrika Liiduga on meil väga hea, kõik need kohtumised, mis meil on tulnud, olnud kohtumine volinik Mitskiga ja me palusime oma vastavate ametkondade direktoritel koostada eksperttöörühma, mis peab koostama soovitused prioriteetide ja järgmiste sammude osas koostöös Aafrika. mõte on siis, et see rühm võiks koos, koosneda kümnest kuni kaheteistkümnest eksperdist, kes osaleksid teadvale reaalkoosolekutel ja esitaksid aasta lõpuks meile aruande. tahan teha seda tihedas koostöös Aafrika Liiduga ning mul on väga hea meel teatada, et praegu on võimalik kandideerida verdiks sellesse rakkerühma. Augen andis väga hea ülevaate sellest, mida kõik komisjoni talitused teevad selleks, et me näeksime positiivseid tulemusi Aafrika põllumajanduse arengus. me räägime poliitika sidususest, arengu sidususest, muidugi see on väga tähtis teemat täna arutanud, oleme kuulnud väga palju poliitikaruumist, sellest, et on vaja turgu reguleerida, kompensatsioonimeetmeid ja nii edasi. volinik Hogan, ma usun, ütles väga selgelt, et isegi majanduspartnerluslepingute kontekstis, mis on tekitanud väga palju muret põllumajandussektoris, sellest hoolimata on äh, kindel poliitiline ruum nendes riikides selleks, et kujundada oma poliitikad, oma strateegiad nii, kaks äh, põllumajanduslikku toidutootmist juba aastal kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend üheksa miljardit eurot on selleks ette nähtud, eriti just äh, Lääne-Aafrikas oleme püüdnud stimuleerida sektoripõhist toetust välisinvesteeringute kava kaudu, neil aega seda võimalust kasutada, neil on võimalus sektorit dünaamilisemaks muuta ning nagu volinik Hogan juba mainis, on see võimalus suuresti jäetud kasutamata. meil on vaja rohkem osalejaid, muidugi me näeme, et energiasse, digitaalvaldkondadesse investeeritakse väga palju, linnastumisküsi-, linnastumisse samuti, aga mitte põllumajandusse ega põllumajandusliku toidu tootmisesse, see on endiselt väga suure riskiga sektor ning välisinvesteeringute kava eesmärk on vähendada seda riski, saates õigeid signaale ning toetades just kohalikke ning noori ettevõtjaid. veesekretäriaadiga koos püüdnud tuvastada, millised on need sektorid ja majandustegevused, millel on äh, võimalused äh, tegutseda konkurentsivõimeliselt piirkondlikul ja kohalikul tasandil, mida saaks toetada. on ka meelitavad neid äh, si-, seal töötama, peame looma raamtingimused selleks, et see oleks võimalik, peame toetama põllumajandusteadusuuringuid, äh, mis oleks suunatud alt üles ja see on ka üks meie prioriteetidest ning kui me vaatame maakasutust, siis me peame ka kokkulepet, siis selles kontekstis peame samuti tegutseda, meil on üritusi kavas, mis, mille, mille raames seda käsitleme, me käsitleme põllumajandust, aga mitte ainult, vaatame, kus annab mida suurendada. ning mis puudutab toitu ja põllu-,